kaheteistkümnenda aasta äh, Türgi aruande kohta ja annan kohe sõna proua Enis Plašärtile äh, nõukogu nimel. Teil on sõna nüüd Türgi äh, palun vabandust, liiga palju arutelusid üksteise järel, aga mul on hea meel siiski siin olla proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud saadikud, Euroopa Liidu ja Türgi äh, suhted on strateegilise tähtsusega, meil on äh, pikk ajalugu, äh, me oleme teinud tihedat ja laiaulatuslikku koostööd, aga ehkki meil on palju ühiseid huvisid, on meil ka palju ühiseid väljakutseid ja seda on vägagi ilmestanud rändekriis ja president Tusk äh, täna äh, juba esines teie ees äh, seoses selle küsimusega. nagu me teame, läbirääkimised on käimas, me hääletasime, avasime peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli eelmisel aastal ning kavatseme järgnevatel kuudel avada peatüki kolmkümmend kolm. lubage mul rõhutada, et selles kontekstis me jätkame tööd meie olemasolevate liitumisprotsesside raamistikus me tegutseme ühe ühe, üksmeelselt, aga ei luba mingeid järeleandmisi selge on see, et Türgi on paljudes õigustikuvaldkondades teinud edusamme, see on hea uudis, aga sama selge on ka see, et paljud arengud Türgis on murettekitavad Türgil on vaja kiiresti parandada vajakajäämisi mõningates valdkondades, eriti õigusriigi ja põhiõiguste küsimustega seoses. nõukogu on kutsunud üles Türgit tagama täielikult inimõigusi, eriti võtma äh, kiireloomulisi meetmeid, mis äh, ei õõnestaks kohtusüsteemi Äh, sõltumatust ja ähm, väga palju tagasilangusi on olnud ka seoses äh, sõnavabaduse ja kogunemisvabadusega. Need on väga olulised äh, ja pakilised küsimused, mida on põhjalikult käsitletud ka teie resolutsioonis nagu äh, märtsis ülemkogul korrati, me eeldame, et Türgi austab kõige kõrgemaid standardeid. meie oma mm, suhetes Türgiga alati väljendame neid muresid, me oleme korduvalt äh, kutsunud üles taastama rahuläbirääkimised, lõpetama vägivalla Kagu-Türgis ja äh, lahendama rahumeelselt Türg-, kurdi küsimuse proua juhataja, lõpetuseks tahaksin tervitada äh, seda, et mm, pool, osapooled on äh, hakanud uuesti lahendama mm, Küprose probleemi. me kutsume üles Türgit aktiivselt toetama neid läbirääkimisi, nagu ka parlamendisaadikud, äh, loodame ka meie, et nende tulemuseks on õiglane, kõikehõlmav ja jätkusuutlik lahendus. aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Haan komisjoni nimel Äh, proua president minister austatud parlamendisaadikud kõigepealt ma soovin äh, tänada türgi aruande raportööri proua kati pirit ähm, kvaliteetselt tehtud äh, töö eest praeguses rände ja põgenikekriisi kontekstis ja arvestades poliitilist olukorda seal piirkonnas ja arvestades seda, et meil on äh, palju ühiseid huve Türgiga, on oluline tugevdada koostööd Türgi kui strateegilise partneriga. loomulikult on meie suhted äh, hiljuti olnud keskendunud äh, rändealastele väljakutsetele, aga me peaksime hõlmava veelgi rohkem valdkondi, et kasutada ära oma suhete äh, potentsiaali. läbirääkimisprotsessi edasiviimine, peatükkide avamine on äh, meie huvides, Euroopa Komisjon tööta praegu ettepaneku kallal, mis näeks ette, et avatakse eelarvet ja finantse puudutavad äh, peatükid. me valmistame ette ka kohtusüsteemi põhiõiguste teemaliste peatükkide avamist ja ka seda, selle peatüki käsitlemist, mis puudutab õigust, vabadust ja turvalisust, seda kõike läbirääkimiste raamistikust lähtuvalt sinna kontekstis on komisjoni jaoks väga julgustavad ka Küprose teemalised läbirääkimised. me tervitame Küp-, Türgi panust nendesse läbirääkimistesse. selle küsimuse lahendamine aitaks kaasa stabiilsusele sealses piirkonnas ja oleks oluliseks edasiminekuks liitumisläbirääkimistel Türgiga. ma tänan teid kõiki suure toetuse eest struktureeritud ja kõrgetasemelisele dialoogile. meil on olnud poliitiline dialoog ja energiaalane dialoog ja need on osutunud edukaks raamistikuks, et minna edasi läbirääkimistel Türgiga kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil meil on tippkohtumine, kus me tugevdame ärialaseid kontakte ja räägime makromajanduslikest poliitikatest ja investeerimisvõimalustest. nagu juba täna hommikul äh, ka öeldi, siis äh, meil on äh, põhjalik põhjalik äh, koostöökokkulepe Türgiga rändevaldkonnas ja see on kandmas esialgseid vilju. see on äh, lõpetamas põgenike voolu, mis suundub äh, Türgist Euroopasse, me saame niimoodi muuta rändemustreid ja vältida inimeste hukkumist Vahemerel. on ääretult oluline, et Türgi austaks põhiõigusi ja vabadusi, aga selles vallas on olnud äh, palju murettekitavaid arenguid, näiteks äh, tuntud äh, ajakirjanike tegevusse sekkumine, meediakanalite sulgemine ja nii edasi. me oleme korduvalt kutsunud üles Türgi valitsust viima läbi reforme kooskõlas Euroopa standarditega ja võtma arvesse kõikide sidusrühmade huvisid. ma usun, et äh, kui me avame Türgiga liitumisläbirääkimiste peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, siis me saame aidata kaasa Türgi reformivalmidusele. Euroopa Liit väljendab jätkuvalt ka oma muret seoses äh, keerulise olukorraga Ida-Türgis ainus võimalus saavutada see rahu on kurdi rahuprotsess. Euroopa Liit on valmis sellist protsessi ka edaspidi toetama. lõpetuseks Euroopa Komisjon on veendunud, et äh, koostöö Türgiga äh, toob kaasa meile ähm, positiivset ja lisaks põgenikekriisile saame su-, äh, tugevdada oma suhted ka teistes valdkondades. Madam aitäh ja nüüd saab äh, sotsialistide ja demokraatide nimel sõna proua Piiri. aitäh, täna Euroopa Liit ja Türgi seisavad paljude samade väljakutsete ees, näiteks ähm, rändekriis, terrorismioht, äh, Süüria konflikt, mis tekitab ebastabiilsust. üks asi, mida, mis on selgunud nende väljakutsete valguses, on, et Türgi ja Euroopa Liit vajavad üksteist selleks, et äh, võidelda nende probleemide vastu ja leida lahendusi. aga ma rõhutan, et me ei saa äh, sulgeda silmi äh, Türgi siseste arengute eest. Türgi peab olema stabiilne ja demokraatlikum. kui me tahame, et Türgi oleks selline usaldusväärne, stabiilne, strateegiline partner, näiteks selline tuleks äh, äh, võtta arvesse tegelikke reforme, mitte poliitilisi tühje lubadusi. täna on väga palju juba räägitud Euroopa Liidu ja Türgi vahelise leppe kohta Türgi rahvas on peavarju andnud kahe, kolmele miljonile pagulasele. paljud Euroopa kodanikud võik-, riigid võiksid Türgilt äh, õppida, aga Türgi on jõudnud äh, oma piirideni ja tõesti on vaja anda abi ja luua ähm, ümberasustamisvõimalused Euroopa riikidesse, see on tõeline koostöö viimaste aastate puhul on kasutamata jäetud palju võimalusi koostööd teha. loodetavasti praegused kõnelused toovad kaasa endaga ausama dialoogi ja see ei tähenda, et muresid tuleks käsitleda solvangutena. olukord Türgi kaguosas on väga murettekitav parlamendi jaoks. Euroopa Liit kutsub üles, et taastataks rahuprotsess, kuna kurdi küsimust ei saa sõjaliste vahenditega lahendada meil on väga äh, kahju, et PKK on hakanud jälle vägivalda kasutama ja et äh, julgeolekujõud äh, ründavad tsiviilisikuid, kui tegemist on valitsuse reageerimisega, see peab olema proportsionaalne ja kooskõlas rahvusvahelise õigusega. nelisada tuhat inimest on pidanud oma kodudest lahkuma ja väga suurt lõivu on see PKK vastane võitlus nõudnud tavalistelt inimestelt. Türgi peab olema selline riik, kus ajakirjanikud ei satu vanglasse, kui nad oma tööd teevad ja äh, enesetsensuur ei tohi muutuda instinktiks, mida, äh, mis välja lööb ajakirjanike puhul. ei tohi inimesi panna vangi oma arvamuste vaba väljendamise eest. Türgi peab tagasi pöörduma sellisele teele, kus äh, kus äh, kohtunikud ei tee otsuseid lähtudes hirmust, et nad lastakse lahti või viiakse kuskile mujale üle. Äh, oluline on, et Türgi pöörduks tagasi demokraatlike reformide teele ja kasutaks ära seda võimalust teha tihedamat koostööd Euroopa Liiduga ning tahaksin tänada oma kaasraportööre hea koostöö eest ja loodetavasti suudab parlament selle resolutsiooniga saata välja tugeva signaali, aitäh! aitäh, proua Piiri, kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele? küsimus soovib esitada härra Kristoforu no,. Teil on sõna, härra Kristoforu. aitäh su-, ma oleksin eeldanud, et raportöör meile väga selgelt ütleb, kas ta tõesti arvab, seda, et Türgi on teel liitumaks Euroopa Liitu. ta ei keeldu ju mitte ainult pagulasprobleemi lahendamast, vaid ei taha ka Euroopa Liidu ettekirjutusi järgida ta loomulikult tahaks äh, liituda, aga ta annab jalge alla paljusid äh, asju, mis meie jaoks on põhiväärtused ja teised riigid, kes selliseid asju teevad, ei saa Euroopa Liidu väravatele nii lähedale. kas äh, raportöör tõesti võiks öelda, et äh, tuleks avada täiendavaid peatükke, äh, ilma et Türgi peaks täiendavaid te reegleid täitma? aitäh, selge on see, et oleks liiga karm öelda, et äh, Euroopa Liit on süüdi selles, et see protsess ei edene. sellest vastutab eelkõige Türgi valitsus ja loomulikult on see ähm, edusammude põhine protsess, aga me peame Türgit äh, hindama täpselt samamoodi nagu teisi kandidaatriike ja ma pean ütlema, et siin on olnud kindlasti poliitilisi erimeeldusi ähm, ja mõned poliitilised parteid ja mõned poliitikud ei ole Türgit alati minevikus äh, õiglaselt kohelnud ega lähtunud reformidest, mida riigis on tehtud. aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks Rahvapartei nimel sõna proua Sommer. suur tänu, proua juhataja. mina sooviksin tänada raportööri eh, proua Piirit eh, ning ka teiste fraktsioonide variraportööre Nad jõudsid kokkuleppele ning resolutsioon äh, tugineb möödunud aasta resolutsioonile, mis oli samuti väga õnnestunud äh, ning seetõttu ma ei saa, äh, Kadi, aru sellest, miks sa nüüd lõpuks ütled, et kui Rahvapartei võtab üle sotsiaaldemokraatide ettepanekud nii nagu enda omad eh, ning Rahvapartei eh, jääb surve alla, eh, kuid Rahvapartei ei allu välisele survele ning me peame selles resolutsioonis andma hinnangu Türgi siseolukorrale, sellele, kas Türgi läheneb Euroopa Liidule või mitte, me ei tohi siinjuures lasta end mõjutada pagulaskriisi mõjudest, olgu see kui tahes raske, me ei saa Türgile teha mingisuguseid alla, järeleandmisi. me äh, peame nõudma, et kõik kriteeriumid oleks täidetud ning alles siis on võimalik avada läbirääkimiste uusi peatükke paraku on Türgi väga kaugel kriteeriumide täitmise eest. me näeme riigi sekkumist kohtu, kohtute tegevuse, me näeme Türgi tegevust idaosas ning riigi kaguosas, tegemist on ainult äh, vähikäiguga. kui Türgi tahab olla meile hea naaber, kui Türgi on huvitatud heast koostööst, selle laiendamisest, siis peame me üksteisega saama rääkida, meil on vaja läbirääkimisi, kuid see on võimalik ainult sellisel juhul, kui Türgi asub uuesti Euroopa teele ning äh, Küprose äh, küsimuses äh, tuleb samuti nõuda Türgilt konstruktiivsemat rolli. Türgi peab lõpuks ometi tunnustama Küprose õigust omariiklusele ning see on ka Türgi enda huvides. aitäh! ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna üheks minutiks härra Teenes Maaker. Eh, eh, suur tänu, soovin tänada eelkõige kolleeg Pirit eh, selle raporti eest, sest kui seda lugeda, siis on siit selgelt näha, kuidas Erdogani autoritaarne hoiak kahjustab nii hästi Türgit kui ka koostööd Euroopa Liiduga Euroopa Parlament on sellepärast alati mures olnud eh, ning kui me näeme, kuidas Türgis piiratakse sõnavabadust ning kuidas olukord seal järjest halveneb, siis tekitab see muret, tekitab muret eh, vabade ajakirjanike olukord eh, ning rahuprotsess Kurdistani, kurdidega on samuti peatatud. Te ütlesite, et et te soovite, et rahuläbirääkimisi taas alustatakse, kuid tegelikkuses ei toimu mitte midagi. riigi idaosast on kujunenud sõjapiirkond, Türgi mängib väga kahepalgelist rolli ning Türgi valitsus ei pinguta sugugi selleks, et takistada ka välisvõitlejate tegevust. aitäh härra Lamstorf, kaks minutit. jah, aitäh, proua president, härra volinik, te ütlesite, et tõhustatud koostöö Türgiga tähendaks eeliseid mõlemale poole, ka minu fraktsioon näeb seda samamoodi liitumisprotsessi raames äh, oleks võimalik edasi liikuda, kuid see on muutunud zombilikuks äh, liikumiseks. see liikumine on tegelikult surnud. keegi ei võta seda tegelikult enam tõsiselt, keegi ei usu seda. keegi ei usu seda, et Türgist saaks kunagi Euroopa Liidu liige. Äh, ühelt poolt me peame aga ka tunnustama seda, mida Türgi on juba saavutanud me äh, vaja, äh, tõepoolest vajame head koostööd Türgiga, see võimaldaks saavutada väga palju edu nii hästi energeetika vallas, kultuurisektoris, turismis, kaubanduses on ääretult palju sektoreid, kus meil oleks võimalik teha head koostööd, kui äh, naaber austaks ja meie samasid väärtusid, kuid me siin räägime uute peatükkide avaldamisest, ilma et me nõuaksime äh, kriteeriumide täitmist äh, ning No, äh, selge on see, et kui kandidaat ei suuda kriteeriume täita, siis ei ole võimalik edasi liikuda. meil on vaja julgust selleks, et luua suhetes Türgiga uus alus, millelt edasi liikuda. kaheteistkümne aasta jooksul ei ole suhted Türgiga sugugi paranenud, vaid nad on hoopiski halvenenud ja lausa märkimisväärselt need on lausa mürgitatud. ning kui me vaid mõtleme Saksa, Saksa Saksa meediajuhtumile, eh, siis eh, Türgi sekkub teise riigi eh, asjadesse, siin ei liiguta sugugi edasi. meie oleme need, kes peame tegema sammu edasi, kes peavad olema julged, kes peavad nõudma suhetes Türgiga vastastikusel austusel põhinevat tegevuskava E ja kuue fraktsiooni nimel saab nüüd pooleteiseks minutiks sõna härra Hadži Georgiev. kallid kolleegid, austatud president, minagi sooviksin tänada raportööri kolleeg Piirit suurepärase töö eest, mis ta on teinud selle raportiga olukord Türgis on keeruline ning see mõjutab äh, mitte ainult Türgit, vaid äh, selle mõju on tunda laiemalt. ning äh, Türgis on kolmsada tuhat sisepõgenikku, osad piirkonnad on jäänud tühjaks, kuuskümmend tuhat inimest on kannatanud seeläbi, et nende vara on konfiskeeritud Nende vara on pandud sundmüüki ning neil endil ei ole võimalust seda tagasi osta ning eh, ma olen kuulnud eh, ka eh, muid halbu uudiseid Türgist. siin on vaja tõsist dialoogi selleks, et leida lahendusi probleemidele. väga tähtis on PKK kustutamine terroriorganisatsioonide nimekirjast. see organisatsioon on teinud ka palju positiivset. Küprose küsimus nõuab samuti eh, tõsist eh, tähelepanu. siin aga räägiti uute peatükkide avamisest, me ei saa seda toetada. praegusel hetkel on väga oluline Küprose eh, küsimuse osas rõhutada seda, et kokku on küll lepitud paljus, kuid tegelikkuses ei viida lepinguid ellu ning Küprose territoriaalne küsimus vajab lahendust. Türgi ees on väga palju väljakutseid ning ma loodan, et Türgi rahvas ise toetab edasist positiivset arengut. ja nüüd saab pooleteiseks minutiks äh, roheliste nimel sõna proua Valero. jah, suur tänu suur tänu, äh, proua juhataja, mul soovisin väga, et ma saaksin täna äh, sõna, äh, sest ma sooviksin öelda, et ma tõesti tahaksin öelda seda, et Türgi on demokraatia teel, et Türgi sõnavabadus tugevneb, ma oleksin väga hea meelega tahtnud öelda, et Türgist võib saada Euroopa Liidu liikmesriik, ma tõepoolest väga hea meelega oleksin tõdenud siin, et et rahuläbirääkimised edenevad. paraku ei saa ma seda kõike öelda. Türgi areneb täiesti vales suunas ning see on väga traagiline kannatavad eelkõige äh, demokraatlikud jõud Türgis, need jõud, kes soovivad rahu, kes äh, soovivad kaitsta inimõigusi. olukord on muutunud väga kriitiliseks ning see puudutab kõiki eluvaldkondi kui me äh, soovime edasi liikuda, siis peaksid Türgis kõik osapooled loobuma sõjalistest tegevustest, peaks äh, liikuma edasi rahuläbi, läbi, läbirääkimiste suunas ning äh, samas me näeme ka seda, kuidas piiratakse sõnavabadust, kuidas ajakirjanikud istuvad vanglas ning siin võib tuua konkreetseid näiteid ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate kohta, kelle õigusi piiratakse, kellel ei võimaldata kirjavahetust pidada. selliseid tegusid ei saa toetada, seetõttu ma nõuan siin konkreetseid tegusid. suur tänu, president. küsimus Türgi suhtes rõhutab seda, kui kaugele Euroopa Liit läheb neokolonialistlike ambitsioonidega. demokraatia, inimõiguste kaitse ja ajakirjanduse vabaduse eh, väljund eh, läheb täielikku vastuollu sellega, mida Türgi teeb. praegusel hetkel on mure seoses nende teemadega ja need on tippkõrgusel. maksumaksjate rahu kasutatakse selleks, et Türgit meelitada katastroofilise asüülipoliitikasse kaasama läbirääkimiste avamine Türgi osas selle, seoses selle lähenemisega ja käitudes nagu jaanalind pead liiva alla peites, on küsitav. Holland lükkas tagasi rahvahääletusel eelmine nädal leppe ja me vaatame, mis saab Ühendkuningriigist ja siis tõenäoliselt lahkuvad äh, Äh, brittide lahkumisega olla ka taanlased, euroala kriis, Schengeni ala ja rändekriis on tõsised teemad. Euroopa Liidu täiendav laienemine on oht minu riigile. seega ainus viis tagada brittide julgeolekut on äh, kahekümne kolmandal juunil hääletada lahkumise poolt, aitäh! poolteist minutit ENF-i nimel härra Borghezio, palun! lugupeetud president, tegemist on äh, tõelise silmakirjalikkuse tippteosega. me oleme näinud äh, paljude kõnelejate poolt, et on äh, objektiivseid raskusi Türgi liitumisel Euroopa Liiduga me kiidame Türgi käitumist, kes võtab vastu suure arvu põgenikke aga ei räägi me üldsegi sellest, kuidas inimesi seal koheldakse, millistes ja mis on seotud nende massilise väljasaatmisega, sellele on viidanud Amnesty International. see tõstatab küsimusi, kas Türgit võib turvaliseks päritoluriigiks pidada ja teine küsimus, mis puudutab äh, põgenike tagasisaatmist, äh, see, mida Euroopa Liit on rakendanud nende inimeste puhul äh, Itaalias, Kreekas, Prantsusmaal, aga kuidas on lugu Türgiga? Türgis kasutatakse seda massiliselt ja see on sisuline probleem mis saab ohtu selle eh, kena kokkuleppe Türgiga. minu arvates on praegu üsnagi selge see, et me peame eh, selle imperialismi tagasi lükkama ja nõudma kontrolle selles osas, mis puudutab eh, Türgi tõelisi soove ja vaatame ka suhteid Türi ja ISISega. härra Voit, palun, poolteist minutit. aitäh, proua president, ma küsin endalt, mida Türgil on, et ta nii palju saab Euroopa Liidule survet avaldada? Te olete siin välja toonud põhiõiguste kataloogi, mis Türgi puhul enam ei kehti. Türgis rünnatakse kristlikke kirikuid. Manateas mõrrat-, mõrvati kolm kristlast kahe tuhande kümnendal aastal ähm, ja selle kohta pole mitte midagi tehtud, kuigi kümme mõrvarit on teada. Türgi võitleb kurdidega Sürgia, Süüria pinnal. Euroopa riigid toetavad äh, kurde, aga neid samu kurde tapavad Türgi lennukid ja nüüd siis peaks me jätkama läbirääkimistega, tuleb tugevdada majandusdialoogi. kas selline riik tõesti saab olla Euroopa Liidu partner? kus selline riik, mis nagu tuleb välja, tarnib ISISele relvi, Türgi reporterid paljastasid selle ning nüüd on nad viidud selle tõttu kohtu ette kuidas me sellise partneriga peaksime veel läbi rääkima, Türgi ei kuulu Euroopasse? üks minut, härra Kefalogiannis, palun. suur tänu, proua president, me ei saa olla täielikult rahul sellise keerulise äh, raportiga sellise riigi puhul mina kui Türgi ja Euroopa Liidu delegatsiooni juht tahaksin õnnitleda raportööri ja ka proua Piret äh, selle teema käsitlemise eest. paljud puudujäägid Türgi olukorras on välja toodud äh, suveräänsed äh, õigused naaberriikide suhtes ning äh, mereõiguse ratifitseerimine, mille puhul Türgi on ainus riik, kes ei ole seda ratifitseerinud, õhuruumi rakkimi-, äh, rikkumine ja naaberriikide merepiiri rikkumine, tunnustada on vaja ortodoksi seminari ning ka Kagu-Türgi osas on väga palju ohvreid nende tegutsemisele, me peame tagama selle, et juhul, kui meil ei, õigusest kinni ei peata, siis me ei jätka nende toetamist härra Postinaru, poolteist minutit, palun. suur tänu, proua president, lugupeetud volinik, ma sooviksin alutuseks tänada Katit sellise üle, kõikehõlmava ja hästi organiseeritud raporti eest aga mõned kõige olulisemad punktid minu arvates on järgmised. alustuseks tahaksin öelda, et Türgi liitumise patiseis Euroopa Liiduga on panustanud ka sellesse, et reformid on aeglustunud ja õigusriigi põhimõttest kinni ei peada ja põhiõigusi rikutakse. ma tunnen muret Süüria olukorra halvenemist viimase kahe aasta jooksul ning äh, vaba, väljendusvabadus on kannatanud selles riigis, seega tahaksin taaskord julgustada nõukogu ja komisjoni avama peatükke kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, üheselt äh, julgustan Türgit edasi minema reformiprotsessiga kahepoolsetel teemadel naabritega ja täitma konstruktiivset rolli Küprose läbirääkimistel. Nende läbirääkimiste edu on oluline Euroopa Liidule ja ma eeldan, et ka Türgile teiseks ei ole mingisugust kahtlust, mis puudutab meie koostöö süvendamise vajadust Türgiga selleks, et lahendada praegune põgeniku- ja rändekriis seda öeldes on mul oluline mure, mis puudutab teatud aspekte viimase Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe osas. lõpetuseks tahaksin rõhutada ja kaastunnet avaldada ja minu toetust avaldada kõigile Türgi inimestele ja ametivõimudel, kes võitlevad terrorismiga ja mõnedele kolleegidele tahaksin meelde tuletada minu rahva äh, tarku sõnu äh, aitäh, härra Postinaaru, härra Pelder, palun, üks minut voorzitter in paragraaf dertig de vinger bij. suur tänu äh, äh, punktis kolmkümmend räägitakse vägivaldse vägivallast ja sellega seonduvatest äh, tegudest. Türgi ametijõududelt nõutakse põhjalikku uurimist inimõiguste rikkumiste osas, mis Türgi kaguosas on aset leidnud mina kardan, et president Erdogani äh, partei ei kavatse seda kunagi teha. eile kuulsime me äh, siseinfo põhjal seda, et äh, president Erdogan süüdistab kõiki teisi ja nende tegude eest PKK-d ja, ja teisi, mulle jääb mulje, et äh, Süüria ja Iraagi kristlastest põgenikud on Türgis äh, halvasti koheldud, selline häbiväärne olukord, lugupeetud president, ei tohi jätkuda, see on vaja Euroopa Liidu ja Türgi suhetes välja tuua. proua Šake, üks minut, palun suur tänu, president, hääletamine selle iga-aastase raporti osas äh, on äh, veelgi hullem kui varem, tekst on kriitiline õigusriigi pressivabaduse ja vägivalla küsimustes Kagu-osas. kõik need mured on juba saanud äh, käitumismustriks, mida me oskame ette näha, aga see ei tekita vähem muret. ja tundub, et siin kojas on ainus äh, olukord, äh, kus poliitikud tõesti ausalt välja räägivad sellest, mis päriselt aset leiab arvestades tõsiseid probleeme, mis kuhjuvad, on veelgi kriitilisem see, et komisjon on peatunud oma tegevuskava ning oma iga-aastase aruande avaldamise edasi lükanud. andke andeks, proua Šake, tundub, et äh, inglise tõlkega on mingisugune probleem. ma räägin inglise keelt, juhul kui see teid võiks aidata ja tõlget ei ole inglise keeles, kui kõneletakse inglise keeles, kas on mingisugune probleem tõlkega hetkel, ei, tundub, et probleemi ei ole. igal juhul on olukord äh, lahenenud ja vabandust, et ma teid katkestasin, proua Šaake. mis te ettepaneku teete, kas ma jätkan või alustan uuesti? ja kui, äh, kui tahate, võite tõesti uuesti alustada ja taaskord inglise keeles, lugupeetud president, kolleegid, kõik, äh, lugupeetud äh, minister, äh, komisjon. meie hääletamine Türgi iga-aastase raporti osas on taas kõige hullema tulemusega, tekst, mille me vastu võtame, on kriitilisem kui kunagi varem õigusriigi, ajakirjandusvabaduse, võimude erisuse ja vägivalla küsimuses kagu osas ausalt öeldes näeme me siin teatud käitumismustreid, mida me oskame ette näha, aga mis äh, siiski tekitab muret ja tundub, et ausalt öeldes ainsad poliitikud Euroopa Liidu institutsioonides, kes äh, asjakohaselt sõna võtavad, on siin kojas. problemaatiline on see, et komisjon ja nõukogu on oma tegevuskava peatanud, komisjon on oma iga-aastase raporti väljaandmise edasi lükanud ja toimub kurdistav äh, vaikus seoses inimõiguste lik-, rikkumistega Türgis asepresident Timmermans oli, kiirustas president Erdoganiga kätt suruma äh, kaheksa päeva enne kriitilisi valimisi, ma tahaksin näha, et tema siin kojas äh, selles arutelus osaleks. võtmeküsimus on selles, et nõukogu oma vastutust põgenike valdkonnas edasi ei lükkaks kellelegi teisele, võtab vastu strateegia ja loodetavasti Türgi suudab probleemid lahendada see kokkulepe on tõesti toksiline ja me maksame kõrgemat hinda oma usaldusväärsuse ja põhimõtete ja meie sõnade tulemusel. me peame, toome raportis välja, mida on vaja teha ja loodetavasti nõukogu ja komisjon muudavad oma käitumist. jaa, vabandust, tõesti, millalgi on vaja lõpetada. Äh, proua Saka Rahva, palun, üks minut. suur tänu see eduaruanne näitab esimest korda äh, tõelist paljastavat reaalsust, äh, mis valitseb koha peal Türgis. enamus, kes meil selles protsessis on öö, äh, osalenud, on seda lähedalt näinud. kaks mõtet. siin me kutsume üles Türgit aitama eh, kurdi küsimust lahendama, aga Euroopa Liit eh, kirjeldab PKK-d senini kui terroriorganisatsiooni, aga nad on osa lahendusest, eh, seega legitimiseeritakse puhastusoperatsioone nii Türgis kui ka Süürias, tervitatakse ühiskokkulepet põgeniku küsimuses, aga jällegi see olukord ainult ja NATO kaasamine eskaleerub äh, pingeid, nii nagu on mainitud äh, äh, rahvusvahelise punase poolkuu poolt. Need kuriteod, mis siin raportis on välja toodud, mis rikuvad rahvusvahelist kokkulepet ja muid probleeme, on tõsised. Kalb, palun suur tänu, president, me selgelt toetame seda kriitilist, vajalikult kriitilist raportit äh, proua Piri poolt. ja loomulikult äh, me toetame ka pea, kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda peatüki avamist, see on koht, kus Euroopa Liit äh, peab esitama oma argumendid, et Türgi on Euroopas, Euroopa on ilma Türgita mittetäielik, aga vaatamata sellele ja demokraat-, demokraatiast kõrvalekaldumisele Türgi poolt. Türgi liitumisprotsess on äh, negatiivselt äh, mõjutatud äh, põgenike küsimusest ja Türgi kasutab seda omakorda mõjuvahendina selleks, et midagi endale nõuda ja sellepärast parlament ei saanud arutada ega tagasi lükata seda raportit kuni praeguse hetkeni Türgi põhimõtetes inimeste Süüriasse tagasi äh, äh, saatmist, kes nende inimeste osas, kes sealt põgenevad, vajab hukkamõistu. me peame nõudma Türgilt äh, seda, et nad tegutsevad. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, härra Fontulis, palun? palun härra Sinadinos siiski, palun. ma tahaksin kolleegilt küsida, kuidas te unustate geograafiat, kuidas te võite öelda, et Türgi on Euroopa riik, kui, millega te seda tõestate, aitäh? ja lugupeetud kolleeg kui vaadata ajaloos tagasi, vaadata Euroopa kaarti, siis näete, et millul on õigus, Türgi on Euroopas, Türgi äh, saab ja peab olema osa Euroopast ning ajalugu annab selleks palju äh, toetust ja geograafia veelgi enam. praeguse aja poliitiline strateegia samuti näeb seda, et äh, Türgi roll Süüria konflikti puhul on juba iseenesest äh, äh, piisav põhjus selleks, et äh, et seda riiki ja ühiskonda ka kajastada, jah, meile see riik võib-olla ei meeldi, aga ta on Euroopas. proua Vindberg, üks minut Rapporten om Turkiet innehåller mycket fakta som gör att man kan ifrågasätta Türgis on palju fakte, mis seavad küsimuse alla nende ametivõimude tegutsemise, eh, rääkimata nende kandidaatriigi staatusest. me näeme sellest raportist, et Türgi positiivne areng on peatunud, eriti kui nüüd rääkida põhimõtteliselt demokraatia küsimustest, õigusriigi põhimõttest, väljendusvabadusest või kogunemisvabaduse osas. me näeme, kuidas võimupartei on loonud äh, uut tüüpi ühiskonna ja see näitab seda, et Türgi on riik, millel on autoritaarsed suundumused ja seega on selge, et välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas mängib Türgi väga riskantset äh, mängu ning üritab äh, Ottomani impeeriumi meetodeid rakendada. Türgi on muuhulgas seotud ka Süüria konfliktiga ja paljud väidavad isegi seda, et Türgi mängib siin mingit salajast mängu ISISe ja teiste organisatsioonidega. Türgil on õnnestunud samaaegselt väga edukalt kokkuleppeid saavutada näiteks Euroopa Liiduga. voorzitter, weer komt dit parlement järgmisena saab sõna äh, härra De Graaf. En ook dit keer mag het direct de prullenbak in me võiksime seda jah, paika panna väga lihtsalt, Türgi äh, on seotud islamiriigiga, äh, ta saatis äh, pagulased Euroopa Liidu poole, ta rikub inimõigusi, on toime pannud genotsiidi kurdide kallal, ta hävitab oma islamiprogrammi elluviimisel igasuguse opositsiooni ja see on osa suurest plaanist, et Euroopa muutuks äh, islamiriigiks, äh, et äh, pagulased meid üle ujutaks ja kõikjale kerkeks minaretid. seega mitte mingeid ühinemisläbirääkimisi Äh, mitte mingit viga, viisavabadust, Türgist ei tohi kunagi saata Euroopa, saada Euroopa Liidu liiget. Äh, härra Fontulis, palun üks minut. juba selle raporti nimi, eduraport, on juba päris ebaõnnestunud, justkui me äh, kaitseks siin Türgi huvisid Eh, siin ei ole ju mingit eh, progressi näha, tegemist on ülbe riigiga, kes ei arvesta oma naabritega, kes rikub rahvusvahelist õigust. me teame, et Türgi valitsus eh, toetab islami kalifaadi toetajaid ja ta okupeerib endiselt Põhja-Küprost. nüüd, mis puudutab migrantide küsimust, siis sada viiskümmend on Türgisse tagasi saadetud ja suured hulgad tulevad taas Kreekasse, Türgi lihtsalt suleb selle eest silmad. aga Euroopa Liit paistab arvavat, et Euro-, Euroopa Liidu jaoks on Türgi väga oluline strateegiline sõber ja püüab temaga kokkuleppeid sõlmida. ja see kõik on osa eh, Erdogani eh, plaanist. tänan. aitäh. mina eh, toetan seda raportit, Türgi on kolm miljonit pagulast võtnud vastu väärikalt, kuid samas on Türgil probleeme õigussüsteemi, õigusriigi ja inimõiguste tagamisega, samuti humanitaarolukorraga ja äh, ka Kagu-Türgi olukord on äh, keeruline. ma tervitan Euroopa Liidu tegevuskava äh, Türgiga, Türgi suhtes ja sellele, selle raames eraldatud raha, millest peaks olema kasu põgenikele asüülitaotlejaid peab vastu võtma eh, individuaalsel eh, alusel, õiguslikel alusel ja Türgi eh, peaks olema turvaline tagasisaatmisriik ja ma loodan sellega, et see protsess on nüüd jälle õigel rajal tagasi. siin ei ole tegemist mingi kauplemisega, vaid tegemist on win-win olukorraga, aitäh. järgmisena saab sõna härra Huvi üheks minutiks aitäh, esiteks see raport eh, eh, ei toeta tegelikult eh, lahenduse leidmist ja kogu see olukord on väga muret tekitav. Türgi peab, on oluline partner koostöös naaberriikidega, loomulikult tuleb kinni pidada rahvusvahelist humanitaarõigusest ja e, Euroopa Liit e, loomulikult peab e, kritiseerima Türgit. terrorismi vastu tuleb loomulikult võidelda, kuid ei tohi võidelda inimeste vastu, tuleb aidata tsiviilelanikel põgeneda ja tuleb aidata kaasa kurdi rahuprotsessile ja vabad akadeemikud äh, ja ka muudel inimestel ähvardatakse ära võtta kodakondsus terrorismi ähvarduste, äh, terrorismisüüdistuste äh, raames. Türgiga tuleb jätkata läbirääkimisi õigusriigi inimõiguste teemal ja tuleb vältida nii Türgi poolt kui ka meie poolt silmakirjalikkust. tänan. aitäh, härra Bashir üheks minutiks. aitäh. ma ei suuda ette kujutada läbirääkimistel kedagi, kui oleks abi palutud, et siis midagi vastu ei paluta. aga nõnda on see Türgiga toimumas ja paljud kolleegid tunduvad, et on selle üle üllatunud. minule oleks loomulikult meeldinud ka need teemad lahutada, kuid me peame olema realistlikud. Türgi mängib keskset rolli geopoliitilises mõttes selles piirkonnas ja meil on tarvis Türgi abi et äh, tegeleda väga murettekitavate laialdaste teemadega, alustades rändest, lõpetades äh, Äh, ühinemisläbirääkimistega. Need teemad on omavahel kattuvad, kuid me ei tohiks seda karta. me peame olema samas ettevaatlikud, äh, Türgile mitte jätta äh, vabu käsi ja võitlus terrorismi vastu ja, ja migratsioonikriisiga toimetulek peaks olema käsitletav kui võimalus tänan, nüüd saab sõna härra Ali üheks minutiks. aitäh, mis puudutab äh, seda raportit, siis äh, siin on tõesti äh, näha teatavaid arenguid Euroopa Liidu ja Türgi arengus koostöös siseolukord, ka Küprose ühendamisläbirääkimiste edusammud ja siin on mainitud ka uute äh, läbirääkimispeatükkide äh, äh, avamist, kui on uued võrdlusnäitajad saavutatud. mis puudutab majandust, siis see on arenemas kiiresti, kuid tegemist on siiski üsna mm, tasakaalutu olukorda ja väga oluline on just koostöö rände vallas me peaksime kiiremini ühistegevusega edasi liikuma pragmaatilise koostöö vaimus. me tervitame edusamme Küprose ühinemisläbirääkimiste teemal, nii et üldisest vaatamata teatud puudustele me näeme siiski selgelt, et äh, Türgi liitumisprotsess on edasi liikumas. nüüd saab sõna proua Riid, äh, poolteist minutit. Mikro? aitäh, president. Türgi liitumine Euroopa Liiduga on iseenesest juba tähtis ja eriti tähtis on see nüüd Briti referendumi valguses. immigratsioon muud teeb sellest vastuolulise teema, sest Türgi, mis on üritanud liituda Euroopa Liiduga juba aastaid, on lubanud nüüd Erdoganil välja pressida Euroopalt protsessi kiirendamise. Türgi ei ole isegi Euroopas, üheksakümmend seitse protsenti selle pindalast on Aasias. ta ei ole osa Euroopa kultuurist, nagu seda näiteks on Kreeka või Itaalia renessanss. kas Euroopa Liit tõesti soovib Türgit liikmeks, mida see liitumine tähendab? me ei tea isegi, milline on Türgi tegelik rahvaarv. see on kuni seitsekümmend viis kuni üheksakümmend miljonit. Türgis on ka miljoneid põgenikke, kellele võidakse tulevikus anda Türgi pass. kui Türgi saab Euroopa Liidu liikmeks, on kõigil nendel inimestel õigus tulla Ühendkuningriiki konservatiivid, leiboristid ja liberaaldemokraadid kõik toetavad Türgi liitumist ning toorid, kes on ECR partei nim-, äh, liikmed, äh, on selle partei raames partneriparteiga. Türgi potentsiaalne liitumine on juba piisavalt hea põhjus, et kahekümne kolmandal juunil hääletada lahkumise poolt. härra Schaffhauser, üks minut. tegemist on äh, selge raportiga, mis räägib tõtt, et Erdogan ei pea kinni põhiõigustest Türgis ja seda kõike üsna problemaatilise koostöö raames. seega võiks oodata, et Türgi läbirääk-, ühinemisläbirääkimised peatatakse kohe. hoopis vastupidi, see raport ütleb, et selle protsessiga tuleks edasi minna. kas te sooviksite Euroopas poliitilist islam-, islamismi levikut ja mulle tundub, et kardetavasti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 ja äh, siit äh, kasvab ka äh, Ameerika mõjujõud eesotsas NATO-ga ja kõik see tuleb Euroopa institutsioonide vastu. ja te lihtsalt nõrkusest ja argusest olete selle tõe ees silmad sulgenud. see protsess käib vastu meie Euroopa huve ja te olete sellega reetnud kõik Euroopa rahvad härra Kovatšev, üks minut. aitäh, kas me soovime seda või mitte, Türgi on ja jääb meie naabriks ning me peame ju soovima heanaaberlikke suhteid. hea naaber ähm, austab endale võetud kohustusi, austab inimõigusi, meediavabadust ning ei reageeri vaenulikult kriitikale ma öö, austan seda uut kokkulepet Euroopa Liidu ja Türgi vahel selleks, et mitte avada uusi rändeteid. Euroopa aga peaks tunnistama ka, tunnustama ka Euroopa päritolu Türgi kodanike õigusi, näiteks Pavlova piirkonnas. Nende õiguste tunnustamine tähendab, et neil on äh, õigus bulgaariakeelsele haridusele, meediale ning õigus ka enesemääramisele. Türgi äh, peaks mõjutama ka Aserbaidžaani, et leitaks rahumeelne lahendus sealsele konfliktile. Äh, härra Tšamborski. Äh, aitäh vaatame nüüd seda kokkulepet. võttes arvesse, et eile öösel püüdis Bulgaaria piirivalve kinni üheksakümmend seitse illegaalset sisserändajat, siis ei saa Türgit just öö, ähm, oma kohustusi täitvaks lugeda. samuti, kuidas te äh, kommenteerite seda, et Türgi sekkub Bulgaaria siseasjadesse? aitäh! armas kolleeg naabrid naabritel peaks ikka alati olema vahendeid selleks, et mõjutada oma naabrite tegemist, tegemisi. meie enda organite ülesanne on pärssida Türgi, Venemaa või muude sarnaste riikide selliseid tegemisi ma ütlesin väga selgelt, äh, et äh, ma eeldan, et Türgi ei luba uute rändeteede avamist Balkani kaudu. härra Kürkas, palun. suur tänu, tahaksin tänada proua Piirit, raportööri, väga täpse olukorra kirjelduse eest. meil on nüüd võimalus Türgile esitada oma argumendid, mis puudutavad sõnavabadust, demokraatiat, meediavabadust, usuvabadust ja nii edasi. Need argumendid on sisukad, aga ainult siis, kui sellega, sellega kaasnevad sisulised arutelud Türgi valitsuse ja kodanikuühiskonnaga, mis endiselt ju unistab Euroopa Liiduga liitumisest ning nüüd on ka lõpuks ometigi aeg leida poliitiline lahendus kurdi küsimusele. seda peame me tegema ennem, kui me hakkame arutama muid kiireloomulisi küsimusi. härra Tšerneski, üks minut. daamid ja härrad, sulgegem silmad ning kujutagem ette kaarti pärast Türgi liitumist Euroopa Liiduga. meie naabrid oleks siis Iraak, Iraan, Süüria. kas ei ole mitte põnev naabruskond? daamid ja härrad, loodetavasti väldime me oma aruteludes topeltstandardeid. Needsamad poliitikud, kes aastaid on öelnud, et me ei peaks nõustuma Türgi liitumisega e-, Euroopa Liiduga e, inimõiguste tõttu, kirjutavad nüüd äkki alla põgenikke puudutavale kokkuleppele Türgiga. ühe Euroopa Liidu riigi kohalike omavalitsuste valimise kontekstis on see eriti suur silmakirjalikkus me ei peaks laskma äh, praegustel poliitilistel arengutel meid mõjutada. härra Tšerneski, kas nõustute sinise kaardi küsimusega? loomulikult, proua president. härra Kaaver. aitäh, härra Tšerneski. keegi siin kojas ei räägi Türgi liitumise puhul muidugi sellest, kuidas muutub dünaamika siin kojas, kui Türgi liitub Euroopa Liiduga, oletame, et äh, rahvaarv on seal keskmiselt seitsekümmend seitse miljonit, siis paljudel liikmesriikidel on veel väiksem esindatus siin. kas mi-, see ei oleks mitte veel üks põhjus, miks vältida Türgi liitumist? sest suuremad ja eelkõige väiksemad riigid Euroopa Liidus saavad veel halvemini oma valijaid demokraatlikult esindada. härra Tšernetski, vastake ma mõistan, et minu auväärne kolleeg väidab, et Euroopa ei ole tehtud kummist, et ta ei saa, et teda ei saa lõpmatuseni venitada. ja et meil jääks siis sama hulk saadikuid. loomulikult tuleb äh, vähendada suhteliselt olemasolevate liikmesriikide saadikute hulka. sest vastavalt reeglitele ei saa meil olla öö, üle praeguse hulga saadikute. proua Fostoh, kaks minutit. täna räägime me uuest Euroopa Liidu parimast sõbrast Türgist. pärast põgenike diili räägitakse viisavabadusest ja siis sellele järgneb Euroopa Liiduga liitumine. Euroopa Liidu nar-, part-, naaberlus, naabruskonnas pole kedagi sellist, kes nii palju rikuks kurdide, kristlaste õigusi, demokraatia põhimõtteid, sõja, inimõigusi üldisemalt. härra Erdogan teeb seda samas proua Merkel nüüd ütleb, et Euroopa Liit peaks lähenema Türgile. kõik ütlevad, et jah, me suudame seda, kõik äh, paluvad, paluvad Türgit, et ta räpase töö ära teeks. Äh, et lahendaks probleemid, mis tulevad proua Merkeli äh, lahtistest piiridest. ma kordan üle, naiste õigused, kristlaste õigused, kurdide õigused, sõnavabadus, inimõigused, meediavabadus kõike seda rikub härra Erdogan vägivaldselt politsei abil ning sekkub samuti ka oma naaberriikide siseasjadesse. see inimene peaks siis olema Euroopa Liidu läbirääkimiste partner. kas ei oleks nüüd viimane aeg Euroopa Liidul tegutsema hakata. alati kriisi ajal öeldakse, et meil on vaja rohkem Euroopa Liitu, ning nüüd aga öeldakse, et meil on kriisi ajal vaja veel rohkem Türgit, see on absurdne. Türgi ei austa Euroopa väärtusi, ma tsiteerin Erdogani. demokraatia on ainult vahend selleks, et jõuda sinna, kuhu me soovime kõige olulisemad on meie jaoks meie täägid meie püsside otsas ning meie äh, uskumused meie sõdurite peas Ehm, Türgiga läbirääkimisi, daamid ja härrad, ei peaks jätkama, vaid need katkestama, Türgiga head suhted peavad ehm, olemas olema jah, aga liituda nad ei tohiks. Ehm, väga meeldiv, et te tsiteerite president Erdogani. väga meeldiv on selliseid sõnu ka sealtpoolt saalist kuulda järgmine kõneleja, üks minut. aitäh, kõne Türgi ostab islamiriigist pärit naftat, kuna Türgi olevat islamiriigile tarninud sariini valmistamiseks vajalikke vahendeid. Türgi eh, pommitab pigem kurde kui islamiriiki kuna Türgi äh, laseb äh, illegaalselt oma äh, riiki läbivatel pagulastel Schengeni ruumi siseneda, just selle tõttu on täiesti võimatu pakkuda viisa libera-, liberaliseerimisrežiimi Türgile, täpselt samamoodi nagu anda, maksta Türgile kolm miljardit eurot ning jätkata Türgi ühinemisläbirääkimistega Euroopa Liiduga, aitäh! E, suur tänu! järgmisena saab sõna härra Stedina. üks minut. suur tänu, härra president, daamid ja härrad! ma hindan vägagi Türgi rolli meie NATO liitlasena. ma hindan väga Türgi algatust põgenikekriisi lahendamiseks ning just selle koostöö nimel pean ma protesteerima selle vägivalla vastu, mida Türgi sooritab kurdide vastu, Türgi enda pinnal. võtame näiteks Siisra, seal pommitatakse kurde, pommitatakse ka kurdi laagreid Iraagis ja Süürias. see vastastikuse vihkamise spiraal süveneb veelgi ka PKK tegevuse tõttu aga väga sageli on äh, kurdidepoolne terrorism Türgi terrorismi tulemus. Türgi ei öö, äh, nimeta enam kurde mägitürklasteks, kurdid on nüüd ka Türgi parlamendi saadikud. Türgi avalikkus huvitub järjest rohkem kurdi öö, kurvast ajaloost ning samuti Armeenia genotsiidist, mida mälestatakse näiteks järgmisel nädalal Istanbulis. suur tänu, järgmisena kolleeg Viider Hortsel. suur tänu suhte, suhete parandamine Türgiga on oluline samm komisjoni jaoks. samas tuleb arvesse võtta ka riske tuleb äh, arvestada mitmeid probleeme, näiteks kurdide küsimust. Äh, Türgi valitsus leiab, et neid probleeme saab lahendada vägivallaga. pärast aastaid kestnud läbirääkimisi ja suhete soojenemisi on jällegi puhkenud kodusõda. see ei saa olla meie huvides. raport toob ka väga selgelt need arengud välja. Euroopa peaks sellises olukorras üritama vahendaja rolli mängida eeskujuks võiks olla Põhja-Iirimaa rahukokkulepe, kus kõik osapooled tulid laua taha, isegi need, kes, keda toona terroristideks nimetati. aitäh, suur tänu! järgmisena Kuletio Harus. suur tänu! paljud kolleegid ütlevad siin, et Türgi ei saa liituda Euroopa Liiduga, vaatamata niinimetatud progressile, eriti Küprose küsimuses. volinik Haan, me räägime siin ähm, meelte segadusest. me lihtsalt üritame vastu tulla Türgi vaadetele praegune lahendus tähendaks seda, et Küprose vaba, vabariik lahenduks äh,, laguneks, see äh, tuleb austada demokraatiat ja inimõigusi, aga Euroopa Parlament selle asemel, et kaitsta Küprose vabariiki, lükkab tagasi sellised muudatusettepanekud, mis toetavad Küprose seisukohti. isegi minister ei maininud kordagi Küprose vabariiki, ei maininud seda terminit Euroopa Parlamendi asi ei ole lahendada Küprose konflikt, aga ta kohustus on olla Euroopa Liidu väärtuste kaitsja. ülesanne on tagada, et kõik lahendused austaks ka inimõigusi ja Euroopa agiid. kui Euro-, parlament seda ei tee, on ta osaliselt vastutav Küprose küsimuse lahendamise läbikukkumise eest, seetõttu olen ma sellele raportile vastu. suur tänu, järgmisena kolleeg Annemans, üks minut. Eh, kolleegid. Ehm, meil on siin ühelt poolt see maitsetu satiirik ning teiselt poolt president. Nende vahelist konflikti ma ei soovi arutada ma olen Charlie, see oli kuulus loosung, aga proua Merkel ei tundu seda loosungit kaitsvat. Euroopas on probleeme nagu ebaseaduslik sisseränne, me, me peame tugevamalt oma piire kaitsma ning me peaksime ennast murdma lahti Erdogani haardest. suur tänu, järgmisena proua De Lange voorzitter ehm, suur tänu härra president raportöör on väga keerulises olukorras eelmisel aastal eelmise raporti puhul võeti viimasel hetkel veel mõningad laused äh, raportist välja, mis puudutasid uute peatükkide avamist läbirääkimistel. ning nüüd justkui peaks neid peatükke avama. järjest rohkem äh, kärbitakse sõnavabadust, Türgi osaleb järjest rohkem rahvusvahelistes konfliktides ning ei austa üldse vähemuste õigusi, aga sellel aastal peaks jällegi avatama siis uued läbirääkimiste peatükid. Türgi ei ole muutunud, ainult maailm meie ümber on muutunud. paljud kolleegid juba ütlesid, et me ei peaks pidama Türgiga liitumisläbirääkimisi ning minu fraktsioon toetab öö, seda muudatusettepanekut, mis öö, lükkab liitumisläbirääkimised tagasi. jah, meil on vaja Türgiga suhelda, aga ma arvan, et president, kes ei kannata satiirikuid, ei, on inimene, kes ilmselgelt ei austa Euroopa väärtusi. suur tänu, järgmisena kolleeg Kaili. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι και επίτροπε, λόγω της προσφυγής... Suur tänu, kolleegid, lugupeetud volinik, tänu põgenikekriisile oleme me Äh, endast andmas parimat koos Türgiga, aga me ei ole näinud tulemusi sellest kokkuleppest, me äh, aga ei ole andnud neile lihtsalt äh, niisama rahatšeki, Türgi peab austama põhiõigusi, meediavabadust, ametivõimude sõltumatust ja loomulikult ka kurdide õigusi ning naaberriikide suveräänsust. iga päev äh, rikutata, rikutakse õhuruumi Küprose teema on samuti küsimus, genotsiidi tunnustamine eh, nii armeenlaste kui ka teiste puhul on tähtis, iidseid kirikuid on vaja austada, neid ei tohi ümber kujundada mošeedeks, vaid neid peab austama kui eh, muuseumeid. ning lõpetuseks me peame taastama usalduse meie kõigi käskel suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Parekov, üks minut, palun. suur tänu, sada viiskümmend aastat tagasi Kristo Potiv meie äh, äh, kangelane ja geenius Bulgaarias kutsus Türgi Ottomani äh, impeeriumit Euroopa haigeks riigiks see kangelane suri äh, vabaduse eest võideldes Ottomani vägede käes tänapäeval oleme me jällegi olukorras, kus Türgi äh, hoiab sõltuvuses kogu Euroopat äh, põgenike ja gaasi küsimuses. mina tahaksin öelda, et pigem Türgi sõltub meist, meie rahast, meie turgudest, meie heast tahtest. Türgil ei ole teisi sõpru, USA, Venemaa, Iraan, Iisrael on nende vaenlased ja Erdogani vaenlased ja on õige aeg Euroopa Liidul äh, valida, missugust Türgit ta soovib ja Bulgaaria on ainus Euroopa riik, kes on vabanenud Türgi võimu alt ja suudab, tunneb väga hästi Türgiga seonduvaid probleeme, Türgi võib läbirääkimistel juhtrolli täita tulevikus. suur tänu, härra Ferrand, palun. suur tänu, president, head kolleegid kui ma peaksin kokku võtma komisjoni ja raportööri äh, töö, äh, töö, siis on tegemist hulljulgusega. Äh, mis puudutab teid, kolleegid, avage oma silmad pärast seda, kui olete avanud seitseteist peatükki Euroopa liitumiseks Türgiga. kaheksakümne seitsmendast aastast teie, sotsialistid, ähm, liberaalid ja Rahvapartei olete paika pannud need põhimõtted Türgi liitumiseks Euroopa Liiduga samas te ei ole mõistnud, et seal on oht demokraatiale ja inimeste õigusele, vähemuste kaitsele, äh, seitsmekümne neljandast aastast äh, kehtiv Küprose äh, invasioon, okupatsioon ja täielik silmakirjalikkus me ei pea Türgile mingeid heategusid tegema, meie siin Euroopa Liidus on täielik totalitaarsus, kes halvustab meie rahvast. suur tänu, härra Ferrand ja järg-, härra Kristaforu, üks minut, palun. suur tänu, president, ma usun, et Euroopa Parlamendil on kohustus selgelt sõna võtta Türgi osas selle raportiga seoses. iga aasta halveneb olukord seisukoht äh, arveneb, seisukord arveneb kõikides valdkondades, ei austata mitte kedagi, ei austata ka Euroopa Liidu põhiväärtusi, samas aga soovib äh, Türgi liituda selle liiduga. Türgi on see, kes lõppude lõpuks vastutab omaenda liitumisprotsessi eest, aga meie peame ütlema selgelt välja seda, et me ei saa lubada Äh, enda hulka inimesi, kes meie väärtusi ei austa, Euroopa Liit iseenesest lähtub põhimõtetest ja väärtustest. me peame selgelt välja ütlema nendele meie hulgast, kes soovivad äh, täiendavate peatükkide avamist, meil on vaja tagada, et nad rakendavad ja täidavad vastavaid tingimusi. Nad ei ole ise Ankara lisaprotokolli äh, alla kirjutanud ei austata ega tunnustata ühte Euroopa Liidu liikmesriiki. nelikümmend tuhat sõdurit on Euroopa Liidu pinnal sisuliselt tahaksin küsida teilt, mida teie teeksite, kui te oleksite samasuguses osa, olukorras nagu Küprose kodanikud on praegusel hetkel, arvestades seda, kuidas Türgi neid kohtleb, kuidas neid põhimõtteid äh, rikutakse, kutsuksin üles komisjoni ja parlamendi kolleege edastama väga selged sõnumid kõigile, et me ei allu Türgi nõudmistele, aitäh! ma olen väga liberaalne aga siiski palun pidage oma kõneajast kinni. ja järgmisena saab sõna härra Lopes suur tänu, kõigepealt tahaksin tunnustada suurepärast tööd, mida raportöör selle keerulise aruande osas on teinud. Türgi on kõikides väljakutsetes strateegiline partner Euroopas. aga me peame ka silmas pidama, mida Türgi teeb, president Erdogan on totalitaarsuse suunas liikumas riigis käib osaliselt kodusõda teatud piirkonnas äh, ajalehti suletakse, ajakirjanikke pannakse vangi, vabadusi piiratakse paljude türklaste puhul ning Erdogan äh, tahab äh, inimesi vangikongi heita, kas me nüüd avame tõesti peatükid kakskümmend neli, kakskümmend viis selleks, et enne kui me vaatame põhivabaduste ja õiguste olukorda Euroopas, tuleksin kõigile institutsioonidele meelde, et on vaja suunda muuta. põgenikke ei saa kasutada selle huvides, et äh, midagi välja kaubelda Türgiga seoses. suur tänu, järgmisena sõna härra Marias, palun. Türgi rikub äh, jätkuvalt äh, Kreeka õhuruumi Äh, Türgi väed okupeerivad ebaseaduslikult Küprose vabariigi äh, territooriumi, nad teevad koostööd Daeshiga ja ajavad äri džihadistidega, kes kaubitsevad naftaga ning teevad koostööd Lähis-Idaga. Nad vastutavad äh, nende põgenike olukorra eest, kes Kreekasse on jõudnud, aga samas Euroopa Liit lihtsalt kiidab takka ja annab äh, kuus miljardit Türgile kaasavaraks ilma selle poliitilise dialoogita, äh, arvestades äh, inimasse, kes võivad saabuda Kreekasse, härra Haan, te peate mõistma, et Türgi ei ole osa lahendusest, Türgi on osa probleemist, nii kui, nagu me oleme ka varasemalt näinud, kui Abonti inimeste suhtes genotsiidi läbi viiakse, aga samas keegi ei ole seda teemat tõstatanud. suur tänu, järgmisena sõna härra Papadakis, palun. suur tänu siin kojas oleme me korduvalt kritiseerinud Türgit selle eest, et nad rikuvad inimõigusi, vaigistavad ajakirjandust, Türgi seisukoht Kurdistani osas koostöö ISISega ja osa põgenikekriisis ja Küprose okupeerimine, kõik tõstatavad lihtsa küsimuse, kas Türgi puhul on näha edusamme aastate jooksul või on olukord muutunud halvemaks. me teame, mis on vastus, igapäevaselt näeme, et Türgi kaugeneb Euroopa Liidu väärtustest üha enam. ma ei kas te ei leia, et Euroopa peaks lõpuks oma seisukohta muutma ja lõpetaks Türgi premeerimise ja sunniks seda tõelise demokraatia teele ja üritaks saavutada rahu ja stabiilsuse. volinike kolleegium otsustas eile rakkerühma Türgi ja Küprose kogukonna osas kokku Äh, kutsuda selleks, et seda küsimust lahendada. kui te tõesti tahate Küprose küsimust lahendada, siis saab seda teha ainult ühel viisil. Need, kes okupeerivad, need Türgi väed on vaja välja viia ja taastada põhivabadused ja ühenduse õigustik Euroopa Liidu territooriumil, mis on äh, ühendatud, vastasel korral on see määratud ebaõnnestumisele. suur tänu, järgmisena härra Tambaski, üks minut palun suur tänu, eh, head kolleegid, selle aasta raport Türgi eduaru kohta on täielik eh, väljakutse see, et Rahvapartei eh, soovib, et türgi keeles saaks ametlik Euroopa Liidu keel, see on Euroopa Liidu riikide suveräänsusele oht minu riigile ja sellel oleks pöördumatud tagajärjed. teiseks, me toetame Küprose taasühinemist meie kolleegid Küprosest ei toeta seda, et Türgi okupeerib Küprose äh, territooriumi. Euroopa Parlament äh, vaikib selles osas, mis puudutab õigusriigi põhimõtte eiramist ja põhiõiguste äh, rikkumist põgenikealase koostöö nimel, tegemist on silmakirjalikkusega, kas te ei näe, et Türgi on see, kes põgenikke siia korraldab selleks, et meil käsi väänata? Türgi sekkub äh, minu riigi siseasjadesse ja mõjutab äh, parteisid, resolutsioon ei too midagi välja seoses äh, terroristlike organisatsioonide toetamisega, on mitmeid põhjusi, miks selle vastu hääletada, Türgil ei ole kohta Euroopa Liidus ja mina hääletan selle ettepaneku vastu, aitäh. suur tänu ja järgmiseks saab sõna proua Tomatšis, üks minut. suur tänu raportis tunnustatakse õiglaselt seda, et Türgi on Euroopa Liidu oluline partner ja need kahepoolsed suhted on väga suure potentsiaaliga, mida on võimalik ellu viia ainult läbi aktiivse ja usaldusväärse läbirääkimiste protsessiga, aga samas ma ka kardan, et raportöör ja mina ei mõista usaldusväärsust ühel viisis. nii pikad läbirääkimised riigiga äh, mille osas kõik liikmesriigid ei oma positiivset äh, lähenemist, ei ole üldsegi usaldusväärne. läbirääkimised Türgiga võivad kesta aastakümneid, aga ikkagi ei vii äh, tü-, Türgi liitumisele Euroopa Liiduga. küsimus on selles, kas islamidemokraatiast võib saada osa lääne ühiskonnast või on see üldse midagi, mille suunas peab püüdlema. me mõistame, et meil on kulu, kulunud sajandeid selleks, et küpseda ja isegi Türgi suurimate jõupingutustega nii kiiresti ei suuda ilmselt oma ühiskonda lääne standarditega ühendada. suur tänu, daamid ja härrad, lähme nüüd edasi vaba mikrofoni menetluse juurde. ja ma annaksin kõigile sõna Äh, igale fraktsiooni esindajale ainult ühe võimaluse sõna võtta. härra Bussoi, palun. suur tänu. enne Euroopa Liidu kandidaadiks saamist on stra-, Türgi strateegiline partner, kellega me peame koostööd tegema paljudel teemadel, nagu äh, Äh, põgenikekriis ja terrorism. ma tervitan hiljutist kokkulepet Euroopa Liidu ja Türgi osas, mis puudutab äh, isikute äh, Türki tagasisaatmist, kes ebaseaduslikult on siia sisenenud. Türgi liitumine Euroopa Liiduga on seotud Kopenhaageni kriteeriumite täitmisega. seega Türgi peab tegema täiendavaid edusamme selleks, et tagada äh, võimude lahususe, inimõiguste tagamise, väljendusvabaduse, vähemuste õigused, religioonivabaduse. seda öeldes on vaja näha Türgi poolt tõelist pühendumust sellele liitumisprotsessile, täielikult austades Euroopa Liidu väärtusi ja standardeid ja teha tõsiseid jõupingutusi selleks, et leida äh, lahendus Küprose probleemile, aitäh! Äh, aitäh, järgmisena saab sõna Kostas Maridas. aitäh. see raportis on päris palju juttu sellest, mis Türgis praegusel hetkel toimub, näiteks äh, kurdide puhul, aga ma ei hakka seda siin üle äh, kordama, mida me praegu ise teeme, paar aastat tagasi, kaks, äh, kaks tuhat viis volinik äh, Küpros, Türgi on avanud, Türgil avati läbirääkimispeatükid, eh, nüüd on päris palju aega mööda läinud pressivabaduse eh, rikkumisega ja muude küsimustega on tegeletud, kuid Küprose küsimuse osas ei ole mitte midagi saavutatud ja äh, Türgi äh, Küprose elanikele on öeldud, äh, on antud suuniseid, seal on ehitatud tarasid ja tegelikult nad ei ole üldse dialoogist huvitatud, nagu selgub. ning viimaks okupeeriva sõjaväe eemaldamine tähendaks seda, et nad on lõppude lõpuks lah lahendusest huvitatud. järgmisena saab sõna Ivan Jakovtšitš predsjedavajući svaka zemlja. aitäh! igal э, maal э, Euroopa kontinendil on õigus saada Euroopa Liidu liikmeks. loomulikult äh, käivad sellega kaasas tingimused, äh, mis tuleb äh, täita. ja kellelegi ei tehta selles osas järeleandmisi, sealhulgas ka Türgile Türgi on meie strateegiline partner paljudes äh, küsimustes, kuid Türgile ei tohiks teha järeleandmisi, me ei tohiks äh, unustada oma põhiväärtusi. kõik riigid, kellest on saanud Euroopa Liidu äh, liige, on nendest tingimustest kinni pidanud. ma olen veendunud ka selles, et Türgi äh, Türgit tuleb aidata, kuivõrd ta äh, tegeleb äh, rändekriisi lahendamisega, kuid see ei tohiks saama, saada šantaaži vahendiks Euroopa Liiduga liitumisel. Türgi peaks täitma samad tingimused, mis teisedki. aitäh, teil on õigus, kui te räägite inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete rikkumisest Türgis, kui te seda kritiseerite. inimõiguste rikkumine äh, Türgis. kuidas on võimalik äh, Türgile survet avaldada, kui me vaatame ka kahekümne neljanda peatüki avamist. mõned lihtsalt sulevad silmad reaalsuse ees. kuidas te saate rääkida uute peatükkide avamisest, kui Türgi ei tunnusta Küprose vabariigi terviklikkust? see on täiesti vastuvõetamatu teha äh, ettepanekuid viisarežiimi ja muude küsimuste osas. Türgi peab kinni pidama rahvusvahelisest äh, õigusest, äh, kuid inimkaubitsejate osas ta meid kuigivõrd ei aita. me peame tagama, et Türgi täidab oma lubadusi. aitäh! aitäh! kui siin oleks vaatleja, kes jälgiks seda arutelu, siis ta ei saaks mitte millestki aru. Türgi äh, rikub Euroopa Liiduga sõlmitud kokkulepet ja Euroopa Liit äh, vaatab lihtsalt käed rüpes pealt Türgi okupeerib endiselt äh, Küprose vabariiki ja te ootate, et äh, meie sillutaksime Türgile teed Euroopa Liitu. Äh, pagulased voolavad Kreekasse ja mujale ja, ja me anname veel Türgile raha selle eest, et ta, kuus miljardit, et ta ei suuda piire kontrollida Türgi on tõesti mõnel, mõnel alal edusamme äh, teinud, kuid äh, ta ei pea siin kinni rahvusvahelisest õigusest, äh, seal ei ole mitte mingit sõnavabadust, pressivabadust kõigi nende suhtes, kes Erdogani julgevad kritiseerida. ja et neid lahendusi, et probleemile lahendusi leida, siis te arvate, et peaks sellega Türgi Euroopa Liitu võtma, see lahendaks kõik? aitäh! nüüd äh, Euroopa äh, Komisjoni poolt saab sõna volinik Johannes Hahn, palun. Äh, suur tänu, härra president, proua minister, daamid ja härrad, suur tänu ka teile selle arutelu eest. Te kõik olete siin ju ühel meelel, et Türgi on strateegiline partner Euroopa Liidu jaoks geostrateegiliselt äh, on ta väga olulises kohas ja Euroopa Liidu jaoks on väga, Euroopa Liit on vägagi huvitatud mõistliku lahenduse leidmisest. jah, suht-, suhetes Türgiga, nagu juba on öeldud, on nii tõususid kui mõõnasid, kuid meie koostöö peab olema tõesti kõikehõlmav. meie koostöö on mitmekihiline, näiteks siin mainiti majandust. Euroopa on Türgi jaoks kõige tähtsam investeeringute ja kaubanduspartner. meil on üle kuuesaja tuhande inimese Euroopas, kes töötavad Türgi firmade heaks. Türgi on Euroopa jaoks suuruselt kuues majanduspartner, seega meie huvides on leida mingisugune lahendus siis see tolliliidu küsimus. sellest, sellega me oleme tegelenud äh, intensiivselt juba poolteist aastat. ning põg-, põgenikekriis on nüüd andnud äh, koostööle uue hoo. me oleme välja töötanud tegevuskava, mis hõlmab erinevaid elemente. viisarežiimi liberaliseerimine on üks teema sellest on juba varem räägitud, me üritame seda teemat kiirendada, aga daamid ja härrad, viisarežiimi liberaliseerimine ei tähenda seda, et järgmine samm on automaatselt liitumine. me, meil on paljude riikidega maailmas liberaalne viisarežiim, aga see ei tähenda nüüd, et Türgi koheselt Euroopa Liidu liikmeks saab. teisalt jah, meil on mandaat Euroopa Nõukogult viia läbi liitumisläbirääkimisi. see on avatud mandaat alates kahe tuhande viiendast aastat, aastast ning meil on kohustus neid läbirääkimisi pidada ning lõpptulemuseni jõuda, sest mandaat ütleb, et läbirääkimised on, läbirääkimised on lahtise lõpptulemusega. seega kui läbirääkimised lõpevad, alles siis saame me sellele tulemusele oma hinnangu anda. siin öeldakse, et läbirääkimised tuleks katkestada, aga täna ma kuulsin ka korduvalt seda, kui oluline on Türgis, Türgile rõhutada põhiõiguste põhimõtet. ma võin teile kinnitada, et see on võimalik ainult siis, kui me peame nendega liitumisläbirääkimisi, ainult siis on meil öö, äh, selline instrument, mille läbi me saame neile selliseid nõudmisi esitada. meil on võimalus neid äh, ignoreerida või oma naabritega koos leida ühisosa. ning komisjonil on kohustus öö, äh, selle tööga jätkata Graf Lambsdorff ja teised väljendasid äh, äh, ka samasugust mõtet. praegusel hetkel on meie äh, ülesanne, meile antud kohustusi täita, saavutada stabiilsus selles piirkonnas ning minu arvates saab seda saavutada ainult siis, kui me töötame väga tihedalt koos Türgiga. ja ka praeguseid ning, ning nii saab lahendada ka praegused põgenike probleemid. väidetakse, et, et Türgi ei, ei ole ei ole meilt ühtegi senti näinud, asi ei ole äh, nii, me ei anna raha ju Türgile, vaid rahastame projekte Türgis, mis on seotud põgenike majutamisega, e, eriti mis puudutab põgenikke Ida-Türgis et neil oleks võimalik sinna regiooni jääda ning hiljem siis Süüriasse naasta, kui sealne olukord on poliitiliselt turvaline. seega keskendume me oma tegemistes sellele, et oma vahendeid just sellel eesmärgil eriti Ida-Anatoolias kasutada. umbes viiskümmend viis miljonit eurot on juba eraldatud, et umbes kolmsada tuhat inimest saaks meie poolt hoolitsetud vähemalt poole aasta jooksul. selle eest saavad kakssada tuhat last aasta aega aas-, koolis käia, vot sellistele asjadele peame me keskenduma. vastastikune usaldus Türgi ja Euroopa vahel loodetavasti paraneb ka jah, meil on äh, probleeme, see on äh, iseenesestmõistetav, aga naabritena peame me koostööd tegema äh, ühistes, ühistel huvialadel ning see, seda saab teha eelkõige läbi läbirääkimiste, aitäh! suur tänu, härra volinik! nüüd Euroopa Nõukogu nimel meie endine kolleeg Euroopa Parlamendis, nüüd kaitseminister proua Janine Hennis-Plechard. suur tänu, mul on väga hea meel siin olla. tänan teid selle huvitava arutelu eest, mis on väga ajakohane ja näitab, et me jagame e, ühiselt samu e, lootusi ja muresid seoses Euroopa, e, seoses Türgiga. meenutagem, et Euroopal ja Türgil on hulgaliselt sidemeid ja meie suhted on märksa vanemad kui praegune rändekriis. tihedam koostöö on kasulik mõlemale poolele, Euroopa Liit on äh, Türgi äh, poliitiliste majandusreformide äh, juures väga oluline toetada ja me ei seo omavahel rändekriisi ja Türgi liitumist, need on kaks eri teemat. me oleme teadlikud Türgi ähm, Türgis olevatest puudustest seoses põhivabadustega, inimõigustega ja nii edasi me oleme sellest täiesti teadlikud, kuid rõhutagem veel kord, et me jälgime äh, seda äh, tähelepanelikult, nii nagu ka Kagu-Türgi äh, olukorda ja me räägime oma muredest iga, kõigi, kõikvõimalike tasemetel toimuvatel kohtumistel mis puudutab äh, äh, viisa äh, liberaliseerimist, siis sellest oli juba juttu, mingeid eeliseid siin ei anta Äh, juuni lõpuks äh, võivad küll äh, tingimused paberile saada, sõltuvalt sellest, milliseid edusamme Türgi teeb. nüüd lõpetuseks veel kaheksateistkümnenda märtsi kokkuleppe kohta paar sõna. minu arvates võib see olla äh, Äh, väga hea samm edasi äh, legaalse äh, lahenduse leidmisel rändekriisile, see ei ole mingi imeravim, kuid see on samm õiges suunas ja väga oluline instrument. ja see kõik toimub kooskõlas rahvusvaheliste standardite ja mitte tagasisaatmispoliitikaga. see ei ole kerge ülesanne, me oleme sellest teadlikud praegu on veel liiga vara selle kokkuleppe äh, tulemusi hinnata, kuivõrd äh, meetmed, äh, meetmeid on hakatud alles aprillis rakendama täiel määral, kuid me usume, et see osutub edukaks, tänan. aitäh, proua minister ma olen saanud järgmised veel teadaandeid. selle arutelu lõpetuseks hääletus sellele toimub homme.